kõikides võimalikes keeltes, aga sisulises mõttes me peaksime lihtsalt hääletama vähemate tekstide üle ja paremini, tänan. <clears throat> niisiis, kõigepealt. kui ma oleks erapoolik, siis ma oleks teile väga tänulik, kui te selle mulle kirjalikult esitaksite, mida te täpselt silmas peate ja siis ma olen valmis seda käsitlema ma reageerisin allergiliselt ainult sellepärast, et siin kõlasid sõnad, mis on häbistavad ja täielik mõttetus ja see oli kõnepruuk, mis minu jaoks ei olnud parlamendisaadikut vääriv. ja varem oli varem oli nii, et kuni reede hommikuni olid meil istungid ja siis oli ka rohkem aega aruteludeks ja hääletamiseks ja kõneajad olid pikemad, aga ma tahan nüüd öelda, et Brüsselis me hääletame äh, vähem kui siin Strasbourgis, aga nüüd ma selle teema lõpetaksin ja äh, saavad selgituseks sõna kolleegid. nii, kõigepealt Fernandes äh, ja Depree